kolleegid, palun võtke istet, kuulamine algab. kallid kolleegid, mul on väga hea meel tervitada siin volinikukandidaati Dimitris Avramopoulost äh, sellel kuulamisel, mille korraldab äh, tsiviilvabaduste justiits- ja siseasjade komisjon. hiljem sel nädalal küsitleb äh, see komisjon ka volinikukandidaat Jurovat justiitsküsimuste üle ja Äh, asepresidendi kandidaati Timmermansi põhiõiguste ja õigusriigi kohta. aga täna esitame küsimuse äh, volinikukandidaat Abramopoulosele, mis puudutab äh, rännet ja siseasju. tema on esimene volinik, kelle tiitlis on sõna ränne sees ja ma arvan, et kõik selle komisjoni liikmed on teadlikud sellest, kuivõrd oluline see keskne küsimus on. vastavalt lisale kuusteist protseduurireeglites, mis Äh, sisaldavad ka suuniseid äh, komisjoni heakskiitmiseks, äh, hindab parlament volinikukandidaate selle alusel, kui kompetentsed nad on, kui pühendunud nad on Euroopale ja kui sõltumatud nad on isiklikult, see hindab nende teadmisi oma portfellist ja ka nende suhtlusoskusi. parlament on esitanud ettevalmistava küsimustiku volinikukandidaadile, kus on kaks ühtset küsimust, mille panid paika esimeste konverents ja kolm konkreetset küsimust, mille on ette valmistanud libekomisjon. komisjoni kandida-, volinikukandidaat on vastanud kirjalikult sellele küsimustikule ja vastused on saadetud ka liikmetele kõikides keeltes. debatt on struktureeritud järgnevalt. komisjoni volinikukandidaat teeb äh, sissejuhatava suulise ettekande, mis ei ole pikem kui viisteist minutit. pärast sissejuhatust äh, on aega neljakümne viieks küsimuseks ja vastuseks äh, liikmetelt. igaühe jaoks on eraldatud kolm minutit, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks. esimeste küsimuste voor tuleb küsimustega fraktsioonide esindajatelt kuulamise lõpus on volinikukandidaadil viis minutit aega kokkuvõtvaks sõnavõtuks. palun olge teadlikud, et ma pean väga rangelt kinni kõneaja jaotusest. kui äh, sellest seda ei austata, siis ei ole viimastel kõnelejatel aega oma küsimusi küsida, nii et ma võtan küsimuste küsijatelt ära mikrofoni. tõlge on kahekümne kolme keelde, seetõttu võite te kasutada omaenda emakeelt. palun pidage meeles, et siin on tõlge, nii et palun võtke sõna piisavalt aeglaselt ja selgelt. debatt on äh, nähtav ka äh, parlamendi veebilehel ja hiljem ka videona sealt kättesaadav. ja nüüd mul on hea meel anda sõna meie volinikukandidaadile härra Avapolost tema ettekandeks. palun, teil on sõna viieteistkümneks minutiks